bizottság nyilatkozatai körében az európai... Ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohus ning äh, kandideerimiskutse ja annan sõna äh, härra Leskevitšusele. Mr President, honorable members president, lugupeetud saadikud, volinik. Euroopa stabiilsusmehhanism on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mis loodi rahvusvahelise, valitsustevahelise leppega. üks, kes, kui leppele kirjutasid alla seitseteist ja varsti kaheksateist eh, riiki, eh, siis on ESM sellega eraldi valitsustevaheline institutsioon ega kuulu ühenduse õigusliku raamistiku, mis tähendab seda, et eh, nõukogu ei ole pädev arutama neid küsimusi, puudutavad ESM-i loomist ja kindlasti ei ole pädev arust-, arutama seda, mis puudutab halduskohtu loomist ESM-is, eh, e see tähendab siis Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohtu ehk ESMAT-i loomist. ja ähm, mina eesistujana ei saa käsitleda seda teemat ka äh, tulevase ESM-i liikmena. nii et Äh, ma võin ainult öelda, et artikkel kolmkümmend kolm leppes, millega loodi ESM, näeb ette kohustuse ESM-i direktorite nõukogule äh, koostada ka tingimused äh, tegevdirektori töölevõtmiseks ja samuti ESM-i personali töölevõtmiseks ning esmati loomiseks ja äh, Äh, põhimääruses on, artiklis kaheksateist on kirjas äh, personali eeskirjad ja personali eeskirjad näevad ette ka selle, kuidas see sõltumatu kohus luuakse, nii et ma arvan, et te saate aru, et ma ei saa kommenteerida äh, selle halduskohtu loomist, aga üldjoontes loomulikult on väga tähtis, et Euroopa stabiilsusmehhanismi personal saaks oma murede ja probleemidega sõltumatu organi poole pöörduda, sest sellised eh, kohtud on olemas ju ka teistel rahvusvahelistel finantsinstitutsioonidel nagu IMF-il, Maailmapangal ja EBRD-l. E ma saan aru, et ESM on teinud kõik, eh, mis tema võimuses selleks, et vähendada äh, selle kohtu loomisega seonduvaid kulutusi. nii et äh, mingit täielikku palka või osalist palka selle kohtu liikmetele maksma ei hakata, nad saavad ainult tasu selle eest, mis nad konkreetselt teevad. ja ma tahaksin lisada, et esmat ei mõjuta mitte kuidagi sellega Euroopa Liidu eelarvet ja kõik need küsimused kuuluvad Euroopa stabiilsusmehhanismi juhtorganite pädevusse, kordan ma veel kord. nii et ma olen kindel, et ehm, direktorite nõukogu ESMis on kaalunud erinevaid võimalusi ja arutanud ka seda, et Euroopa Kohtu tsiviilteenistuse tribunal võtaks ehm, üle ESMati funktsioonid aga probleem on selles, et ESM-i personal ei ole Euroopa Liidu eh, teenistujad. ja kui need probleemide lahendamine läheks Euroopa Kohtu tsiviilteenistustribunalile, siis ei oleks enam see otsus eh, Euroopa Liidu eelarve suhtes neutraalne. nii et te mõistate, et miks minu kommentaarid jäid niivõrd lühikeseks. jah, otse loomulikult äh, me oleme väga uudishimulikud, tahaksime teada, mida komisjon sellest arvab, nii et sõna saab härra Šefčovitš, palun. Honorable... suur tänu, lugupeetud saadikud, kallis minister. minagi alustaks sellest, et tänan, et neli parlamendisaadikut esitasid selle küsimuse, see näitab seda, et me kõik eh, tunneme suurt huvi Euroopa stabiilsusmehhanismi loomise vastu ja ma usun, et me oleme ka kõik nõus sellega, et ESM on väga tähtis instrument meie kriisilahenduses. Eh, see näitab eh, et me oleme väga lühikese ajaga väga palju suutnud edasi liikuda ja sellel on väga tähtis roll finantsstabiilsuse tagamisel ja riikid mitte võlgade probleemi ka tulevikus lahendada, kui need jälle tekivad. tähtis on toetada kõiki meetmeid, mis tagavad parima praktika kasutamise, mis on juba kogunenud teistel rahvusvahelistel finantsinstitutsioonidel. ja täna siin on tähtis mõista seda, Eh, mida ka saadikud ütlesid, et ESM on sõltumatu rahvusvaheline finantsinstitutsioon, jääb aluslepingust väljapoole sellega ja komisjon on ainult vaatleja ESM juhtimisstruktuurides ja eh, eh, ma arvan, et te mõistate siis, millises olukorras me oleme. ESM võtab tööle umbes sada Eh, inimest ja nad saavad paindlikult kohaneda olukorra muutustele koha peal ja see puudutab tööhõivet ja ka seda, kui töötajatel tekivad probleemid ja mingid kaebused. nüüd see halduskohus peab võimaldada, võimaldama ESM-il personaliga seonduvaid kaebusi lahendada, probleeme lahendada ja teha seda nii, nagu teevad rahvusvahelised finantsinstitutsioonid kõikjal maailmas. ja sellised nagu Maailmapank, IMF ja EBRD on kasutanud sellist halduskohust probleemide lahendamiseks. nüüd personali eeskirjad ja põhimäärus on dokumendid, mis on juba ESM juh-, direktorite nõukogus vastu võetud, kõik sidusrühmad, liikmesriigid on olnud nende vastuvõtmisse kaasatud, kes on hõlmatud sellega ja kõik toimub äh, rakendusaktide kohaselt. ma tahaksin paar lühikest märkust Äh, teha selgituseks. kõigepealt halduskohus äh, hakkab koostama viiest sõltumatust liikmest ja hakkab lahendama personaliga seonduvaid vaidlusküsimusi. Need isikud ei tohi olla mingil muul ametikohal ESM-is ei enne, pärast äh, ega ka kohtu tegutsemise ajal see on kõigi huvides, sest nad peavad olema ju sõltumatud. nüüd kulud, mis seonduvad nende tööga, tõesti katab ESM ise, see puudutab äh, nende töötasu, aga nad saavad tasu ainult nende juhtumite eest, mida nad käsitlevad, nii et mingisugust pidevat töötasu nad ei saa. Neil ei ole alalist ametikohta ja nende tasu on konfidentsiaalse iseloomuga. aga igatahes tasud, mis nad saavad, on võrreldavad tasudega, mida saavad kohtunikud teistes sellistes rahvusvahelistes finantsinstitutsioonide kohtutes. nii et e, ei ole e, oodata, et nende töö kulukaks läheb ja ei kasutata ka ESM-i haldusvahendid nende puhul ebaproportsionaalselt. Euroopa Liidu eelarvet eh, ei mõjuta eh, nende tegevus ja kõik toimub ESM-i vahendite raames. nüüd eh, kas sellise halduskohtu loomine on võimalik? artikkel kolmkümmend kolm ESM-i lepingus tõesti näeb ette, et juhtorgan, kusjuures kõik osalised on kaasatud, e, nimetab e, tegevdirektori ja e, määrab personali ametisse. nüüd, mis puudutab nende tööhõiveperioodi, ka see on sätestatud, neid dokumente peab lugema üheskoos tervikuna ja tahaks öelda, et ESM on tõesti kaalunud ka seda alternatiivi, millele saadikud viitasid, et kasutada võib-olla Euroopa Kohtu tsiviilteenistuse tribunali. aga see ei ole niisama lihtne, kui esmapilgul võib paista. ühelt poolt peab meeles pidama, et Euroopa stabiilsusmehhanism ei ole Euroopa Liidu agentuur, amet, institutsioon ja sellepärast ei ole otsusel, otseselt tsiviilteenistuse tribunali jurisdiktsiooni all, aga et äh, ta selle alla saaks, siis tuleb kokkulepe äh, sõlmida ESM-i ja Euroopa Liidu vahel ja selleks loomulikult kulub aega äh, kuni kaheksateist kuud ja väga palju osalisi on selles protsessis, seda ei saa teha ühepoolselt, seda ei saa teha Euroopa Kohus ühepoolselt ega ESM ühepoolselt. ja Pringli juhtum ei saa ka tagada otsest juurdepääsu kohe nii et SM, ESM peab otsustama nüüd, kuidas ta tahab talitada, ta ei saa ignoreerida seda, et on vaja, et oleksid õiguslikud meetmed olemas selleks, et personalikaebused lahendada ja e, on vaja luua selline halduskohus, et ESM tõesti järgiks parimat praktikat, mis maailmas on ja loomulikult kiiresti on vaja reageerida personaliprobleemidele. selle keegi seda ju ei vaidlusta ja veel viimane asi. ma mõistan, et ESM peab asjakohase ja õiglase lahenduse eh, tagama, aga tegemist on institutsiooniga, eh, kes mõistab, kuidas selliseid haldusküsimusi peab lahendama. Eh, suur tänu ma annaksin saadikutele teada, et selle arutelu lõpus ei ole meil vaba mikrofoni vooru ja ei ole võimalik ka sinise kaardi küsimusi esitada. kõigepealt saab sõna härra Prokk Rahvapartei nimel, palun. härra president, härra president, lugupeetud nõukogu istuja, härra volinik, ma olen šokeeritud. šokeeritud selle üle, kuidas te suhtute sellisesse küsimusse, mis puudutab ühenduse poliitikasse ja see küsimus on ühenduse poliitika ja olen šokeeritud just äh, komisjoni äh, suhtumise suhtes. nõukogu puhul ma saan aru tema argumentidest. härra Šefčovitši märkused siin see Pringle Islandi juhtum, see ütleb, et see on võimalik. saja inimese jaoks eraldi halduskohus luua, ükskõik kui palju see maksma läheb, on põhimõtteliselt juba iseenesest naeruväärne. teiseks, see stabiilsusmehhanism, selle lõime meie ju Euroopa Euroopa Parlamendis Gualtieri, härra Gualtieri ja mina olime raportöörid, aga me eeldasime, et tegemist on Euroopa Liidu mehhanismiga, isegi kui ka õiguslikult äh, ESM on sõltumatu, nii nagu sa seda ka väga õigesti öeldi. aga selle asemel, et neid lahti rebida, tuleks neid siiski pigem koos hoida ja sellepärast tuleks nad võimalikult lähedale ühenduse organitele tuua ja niimoodi ka Euroopa Kohus äh, saaks äh, siin hoolitseda õigusliku järjepidevuse eest. siin on tegemist faktide paikapanemisega, see kõik läheb vales suunas ja ma tõesti küsin endalt, et kuidas küll komisjon niimoodi on valmis äh, seda teed jätkama, isegi kui see on tema huvide vastu. ja et see olevat nüüd nii odav võrreldes äh, ESM-i eelarvega, siis tegelikult oleks odav ka Euroopa Liidu eelarve jaoks, kui need äh, kohtunikud Euroopa kohus, kohtus peaksid tegelema ka selle saja ametnikuga, nii et ma arvan, et siin tõesti, kui te ütlete, et Euroopa Liidu eelarvet see ei puuduta, see on ka väga pinnapealne märkus ja see on nüüd tõesti vägagi läbi lillede öeldud siis äh, Maailmapanga ja teiste organisatsioonidega seda ESM-i ühele pulgale panna, see šokeeris mind samamoodi. äkki peaksime nad kohe Washingtoni saatma, siis nad on kohe Maailmapanga kõrval ja see oleks võib-olla ausam lähenemine. ma arvan, et siin tõesti ei ole poliitilist tahet näha, liikmesriigid ei ole huvitatud ja ma saan aru, et te soovite, et organ oleks sõltumatu ja siis lasete sellel asjal lihtsalt minna ja kui te lasete asjal et niimoodi edasi minna, siis lähebki see edasi ja meie poliitikud kinnu-, killustavad veelgi. ja Euroopa Liidu poliitikat soovisid siiski liikmesriigid, ärge unustage ka seda ja just seepärast loodi organ, aga praegu teie üritate seda organit täiesti lahti tõmmata Euroopa Liidus, lugupeetud härrad, ma olen tõesti täiesti šokeeritud ja komisjoni puhul ütlen, et mul on isegi suisa kurb vaadata, kui, kuidas need asjad on läinud. köszönöm szépen, most Galtieri úr a szó suur tänu, härra Gualtieri, palun. suur tänu, härra president mul tuleb tunnistada, et ka mina olen väga rahulolematu. väga rahulolematu komisjoni ja nõukogu vastustega meie küsimustele. jah, otse loomulikult äh, ESM on valitsustevaheline institutsioon, me teame seda. aga kui nüüd selles suunas edasi minna kui öeldakse, et Euroopa Liidul pole ESM-iga mitte mingit pistmist ja seda komisjon nüüd peaaegu ütleski juba, ta mainis siin väga palju asjaolusid artiklis siin ja artiklis seal ja et see kõik mõjutaks Euroopa Liidu eelarvet, siis tegelikult oleks vaja veel mingit kokkulepet, millele jõudmiseks kuluks poolteist aastat. aga sellel kõigel pole mitte mingit pistmist praeguse küsimusega. küsimusele ei vastata ju kogu sellega ja otse loomulikult Euroopa stabiilsusmehhanismil on suhe Euroopa Liiduga. ESM-i otsused äh, on tihedalt seotud euroalaga, korraliku suhe on komisjoniga ja väga selge side on ka lepinguga. ja tõesti, naeruväärne on nüüd öelda, et meil pole ESM-iga mitte mingit pistmist. me võime, me ei või siin ka ühte põhimõttelist küsimust eirata. kuidas peaks Euroopa eh, vabandust, Euroopa Liidu halduskohus vastutab viiekümne tuhande töövõtja eest ja nendel on viis kohust, kohtunikku olemas. miks on nüüd äkitselt vaja sajale inimesele ka viit kohtunikku? see on täiesti proportsioonist väljas, see on täielik ähm, maksumaksja raha raiskamine. seda kõike tuleb kontrollida ja ka riiklikud parlamendid peavad seda kontrollima. mis asi on see ESM? see ESM on meil on nüüd Äh, täiesti kontrolli alt väljunud. ja mulle tundub, et tegemist on sümptomiga ühele üha rohkem laienevale tendentsile. me oleme ju väga selgelt öelnud, et ESM-i ei tohiks rohkem sõltumatuks, sõltumatumaks muuta ja see on kooskõlas ka nõukogu järeldustega, sest tegelikult oli ette nähtud ju see, et ESM ähm, Äh, seotakse Euroopa Liidu õigustikku, mitte et ta arvatakse sellest välja. ja komisjoni asepresident nüüd tegelikult kinnitas, et ähm, hal-, Euroopa Liidu halduskohust võiks ka nendes küsimustes pädevaks kuulutada ja just sellepärast on täiesti mõistetamatu see, et liikmesriigid otsustavad teistmoodi ja tahavad siin omaette kohust luua viis kohtunikku saja inimese jaoks ja te väidate, et see on kärpimine. aga kui on seitse kohtunikku, äh, kes vastutavad viiekümne tuhande inimese eest, siis läheb see Euroopa Liidu eelarvele äh, väga palju maksma. me kõik oleme Euroopa Liidu liikmed, me ei ole kõik äh, ähm, ESM-i liikmed, aga kõik liikmesriigid, mis on ESM-iga ühinenud, on ka liikmesriigid meie, Euroopa Parlament peab tagama selle, et meil oleks kontrollimisvõimalus ähm, ESM-i osas ja me võime seda otse loomulikult teha koostöös riiklike parlamentidega. selleks, et siin tõesti reageerida poliitilisele otsusele. poliitilisele otsusele, mis ei ole terve talupojamõistusega kahjuks ühendatav. suur tänu ja järgmisena härra Kiigolt, palun. ja, härra äh, president härra president, ka mina pean kõigepealt öö, ähm, oma imestust avaldama kogu selle menetluse üle. sada inimest, viis kohtunikku selleks, et tööõigusega tegeleda. meil on Euroopa Kohus ja seal eraldi teenistus, mis tegeleb tööõiguse probleemidega ja vastused, mis meie küsimustele siin praegu anti, et miks on seda vaja, miks just sellises, sellisel kujul, miks just ESM-ist tulenevalt äh, nõukogu vastas sellele, et pöörduge ESM-i poole. aga see on ju täiesti vastuolus sellega, mida nõukogu meile lubas, kui ESM Euroopa lepingutesse sisse kirjutati. nõukogu järeldustes kahekümne neljandast, kahekümne viiendast märtsist kaks tuhat üks ütlesite te meile et Euroopa Parlament nii nõukogult kui ka komisjonilt saab kogu aeg informatsiooni ESM-i toimimise kohta, nii et teie nõukogu ikkagi vastutate, toona võtsite te selle vastutuse, et te annate meile aru. ja nüüd öelda, et pöörduge ESM-i poole, sellega te tegelikult äh, ei kanna seda vastutust, mida te lubasite kanda ja üritate meid veenda, et ESM on valitsustevaheline organ ja et meie peaksime sellega nõus olema. kahekümne neljandal septembril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli majanduskomisjonis härra Reegling kohal ja ka tema slikerdas seal kogu aeg. härra Reegling ei olnud nõus teatud küsimustele vastutama, eriti selles osas, mis puudutas informatsiooni andmiskohust meie kojale ja ütles, et äh, euro alapoole pöörduge. mulle tundub praegusel hetkel, et siin saba liputab koera nii et nüüd tõesti selgitage meile nüüd täpsemalt, kuidas teie suhtute uue hal-, halduskohtu loomisse ja komisjonilt tahaksin teada, millised õiguslikud menetlused tuleb käiku lükata, millised otsused tuleb vastu võtta, et see halduskohus saaks olla osa Euroopa kohtust, siis te aitaksite meid kõiki, maksumaksja säästaks raha ja Euroopa ei hakkaks veel ühte demokraatia vaba äh, ala looma. aitäh! suur tänu, härra Kiigold! rohkem fraktsioonide nimel kõnelejaid meil ei ole ja sellepärast saab sõna uuesti komisjoni asepresident härra Šefčovič, palun. Uh, suur tänu! aitäh juhataja! Äh, kuulsin, et äh, probleemiks on, et institutsioon loodi väga kiiresti ja et äh, tegemist on suurima rahvusvahelise finantsinstitutsiooniga, kus tuleb tagada, et iga samm on kooskõlas õigusega ja heade tavadega mille järgi käib sarnaste finantsinstitutsioonide töö. nii et ma arvan, et sellest vaatepunktist lähtuvalt mõistan, miks ESM lõi halduskohtu, sellepärast et heade tavade rakendamise äh, hindamisel oli puudujääk ja töötajate probleemide lahendamiseks ei olnud vastavate organite esemis. samas olen nõus ka teiega, et võrreldes et halduskohtu tegevust, siis töötajate arvuga ja siis äh, võrreldes äh, seda Euroopa Kohtu ja viiekümne tuhande mm, ametnikuga, keda äh, Euroopa Kohus haldab, siis loomulikult võiks arvata, et Euroopa Kohus võiks hõlmata ka neid sada DSM-i töötajat. ma olen kindel, et DSM püüab toimida võimalikult kulutõhusalt ning äh, see tuleb kindlasti kõrgelt hinnata ning äh, seda tuleb ka välja tuua, et see ei mõjuta negatiivselt administratiiveelarvet, kuid äh, püsilahendusena peaksime välja pakkuma ESM-ile võimaluse alustada ettevalmistavat tööd, kuidas koht-, kohtujuhtumeid võiks tõepoolest siis lahendada Euroopa Kohus, nagu ma ütlesin, tegemist on ühe lahendusega. selleks peaks ESM ja Euroopa Liit sõlmima vastava leppe ja me saame teile nüüd detailselt öelda, millised peaksid olema detailid sellise leppe puhul, kuid ähm, äh, me ei saa teile öelda, millised need detailid on, kuid ähm, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, võin ennustada äh, et äh, selle väljatöötamiseks äh, läheb äh, vähemalt poolteist aastat, nii et see kõik sõltub ju nõukogu liikmete otsusest. ESM-is komisjon on seal ainult vaatleja rollis, kas ESM on siis nõus seal niimoodi edasi minema või mitte, aga ma arvan, et kõikide võimaluste hulgas see on kõige mõistlikum, aitäh. suur tänu adni Elmar Brock úrnak még egy... Nüüd saan... Ma ei tohi härra Brockile rohkem sõna anda, ütleb härra president, aga annaksin sõna nõukogule, palun. Mr. President, uh, honorable member. Lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh kõikide kommentaaride eest ma saan teile kinnitada, et kõik teie märkused ja kommentaarid saadetakse edasi minu kolleegidele. tundub seega, et otsus luua halduskohus ESM-i töötajate õiguste kaitsmiseks on hea otsus. Nad vajavad vastavat kaitset. rahvusvaheliste institutsioonide puhul vajatakse teistsuguseid äh, kokkuleppeid kui riiklikul tasandil. ESM on seega otsustanud luua halduskohtu ja selle otsustas nõukogu, kuid ESM ei ole jätnud kõrvale täielikult võimalust liikuda Euroopa kohtu pädevusse kuid see sõltub järjekordselt ESM-i nõukogust. ma olen täiesti kindel, et ESM-i nõukogu ja juhatus võtta, on võtnud halduskohtu loomisel kõiki neid faktoreid arvesse, kuid ma olen ka täiesti kindel, et ESM on täiesti teadlik nendest seisukohtadest, mida lugupeetud parlamendisaadikud siin kojas väljendasid ja kuivõrd tundub, et tegemist on minu viimase sõnavõtuga Leedu eesistuja nimel siin kojas, siis kasutaksin seda võimalust, et teid kõiki tänada kannatlikkuse eest, tähelepanu eest, nii selle arutelu jooksul kui ka koostöö eest äh, Leedu eesistujaga. mi is köszönjük a litván elnökség munkáját. suur tänu ka teile. suur tänu eesistumise juhtumise eest ja kui te kuulsite siin kriitikanooli, ikkagi leiame me siin Euroopa Parlamendis, et Leedu eesistumisperiood öö, äh, oli väga aktiivne, te osalesite aktiivselt meie aruteludes, suur tänu selle eest, sellega on ka see arutelu ammendunud ja ma loodan, et selle ametiperioodi jooksul ei tule meil rohkem rääkida enam Euroopa stabiilsusmehhanismist. Euroopa Liit on piisavalt kompleksne juba niigi ja mulle tundub, et te ei